So welcome everyone. tere päevast kõigile, alustame täna öö, äh, ootamatult punktuaalselt. kõigepealt on päevakorra esimene punkt, päevakorra vastuvõtmine. ma ei näe, et keegi oleks selle vastu. see on siis öö, äh, heaks kiidetud. punkti number kaks heakskiitmine ehk siis me kiidame heaks kahekümnenda veebruari äh, kakskümmend kolm veebruar kaks tuhat neli ja kolmas märts kaks tuhat neliteist koosolekute protokollid. kui õigesti saan aru, siis need on nüüd heaks kiidetud ja lõpuks võtame peamise punkti päevakorrast. arvamuste vahetus Leedu äh, rahend- äh,, Leedu rahandusministri Rimantas Sažütsega ja Leedu Panga Nõukogu esimehega tahan tervist, tervitada ministrit arvamuste vahetusele teemal eh, euro kasutuselevõtt Leedus. nagu te kõik teate, Leedu on järgmine liikmesmaa, kes on otsustanud euro võtta kasutusele esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist. ja seetõttu on meil eh, rõõm ja au vahetada arvamusi eh, rahandusministri ja panganõukogu esimehega see äh, otsus tuleb teha EGONi äh, uues komisjonis, uues äh, parlamendis ja see võta, tegeleb põhil, kõige põhil, põhjalikumalt härra Werner Lange valmistab nüüd ette hääletust äh, ametliku EGONi raporti kohta seitsmendal aprillil. see läheb äh,, ei lähe täiskogule, vaid on lõpetamata teema, kus on de facto äh, poliitiline mandaat Egonist eh,, selle peab kinnitama uus Egoni komisjon. uus parlament, uus Egoni komisjon peab tegelema selle teemaga nii kiiresti kui võimalik juuli alguses, selleks et saaks vastu võetud plenaaril neljateistkümnendast seitsmeteistkümnenda juulini kaks tuhat neliteist härra Lang-, äh, Langise presentatsiooni järgneb teie äh, mõttevahetusele teiega, ehk siis nüüd äh, sõna ministrile ja hiljem annan siis sõna panga nõukogu esimehele. suur aitäh, härra esimees, kõigepealt, kõigepealt ma läheksin üle maailma kõige ilusama keele peale, mida ma tean, ehk siis minu oma emakeele leedu keele peale ah Didžiai gerbiami Europos parlamento nariai, e, Ekon komiteto nariai. lugupeetud parlamendisaadikud, mul on suur au osaleda tänasel koosolekul. viibisin kolmandat korda, esimesed kaks korda olin ma siin ECOFIN-i liidrina mina esindan väikest riiki Euroopast, kuid minu jaoks olulist riiki, Leedut, minu koduriiki. Leedu on suutnud tõestada, et ta on täisväärtuslik Euroopa liige. Leedu ka näitas, et ta suudab ka Euroopa tasandil tööd korraldada, seda me nägime ka ECOFIN-i kohtumistel ning täna tahaksin teile ta taaskord tõestada, et tegemist on Euroopa Liidu täisväärtusliku liikmega, sest et meie sooviks on nüüd liituda Euroopa Rahaliiduga ning meist saaks siis üheksateistkümnes liikmesriik, kus oleks euro käibel. tegemist on väga olulise sammuga Leedu jaoks ja olulise sammuga tegelikult kogu Euroopa Liidu jaoks minu koduriik seda sammu astudes tahab äh, aidata Euroopa Liidul tugevamaks muutuda ning see on ka põhjuseks, miks me soovime siis euroalaga liituda. Äh, andmed, mis ma tahaksin teile nüüd esitada Teil on palju informatsiooni, mis varem äh, välja jagati. enne Egoni koosolekut, samuti jaotusmaterjalid, mis me jagas, äh, tõime kohale Vilniusest, mõned põhipunktid, mida tuleks rõhutada tänasel arutelul. ja minu põhiline mõte, mida ma täna tahaksin teile siin edastada, on see, et Leedu, mis minu arvates on valmis euro äh, vastuvõtmiseks, äh, valmis tulema eurotsooni, ei saa endale mitte eeliseid, vaid ka sellise riigi kohustusi, mida peaks äh, täitma kõikides Eurotsooni riikides. see on üsna suur klubi, neid on kaheksateist, meie püüame saada üheksateistkümnendaks. on palju lubadusi, mida riik, kes Eurotsooniga tahab liituda, peab täitma, muuhulgas osalemine Euroopa stabiilsusmehhanismis ja Pangandusliidus. selle loomisel oleme me päris aktiivselt osalenud, aga samuti ka täiendavad eelarve täitmise järelevalvemehhanismid, fiskaalleppe vastuvõtmine, selle täitmine ja siin tuleb tunnistada, et me ei ole veel kõike teinud meil tuleb veel väga palju teha. ja siin tuleb arutada seda, millised on riigipõhised soovitused, soovitus number üks, mis puudutab vaid seda ühte osa, seda fiskaalvaldkonda äh,, selle me peame veel lõpule viima. fiskaalpoliitika Leedus oli üsna range, üsna produktiivne sest kaks tuhat üheksa oli meil defitsiit peaaegu kümme protsenti, kuni see langes meie hinnangul ja IMF-i äh, hinnangul äh, kahe koma viie protsendini aastal kaks tuhat kolmteist. Need on esialgsed andmed, mida veel äh, Eurostat pole veel kinnitanud, täpsed andmed tulevad meil hiljem aga see on tõestus selle kohta, et fiskaalne seisukoht on, äh, fiskaalne olukord on äh, korrektne, äh, eelarve on mõistlikkuse piires ja meil on piisavalt madalad intressimäärad. mis puudutab nüüd meie tulevikku, me leiame, et euro vastuvõtmine ei ole mitte viimane peatuspunkt meie jaoks see on peatus, kus peame end ette valmistama edasiseks majandusarenguks. ja selle poole pealt loomulikult on meil Maastrichti kriteeriumid, mis ei tähenda muidugi ainult seda, et me täidame mingisuguseid numbrilisi näiteid, mis on Maastrichti lepingus praegu kirja pandud, aga see tähendab ka niinimetatud stabiilsust ma arvan, et meil on äh, hea tõestust selle kohta, et meie kavatsused on jätkusuutlikud, seda on näidanud meie praegune poliitika, seda on näidanud see, kuidas me rakendame aktiivseid poliitilisi meetmeid erinevates poliitikavaldkondades, majandusarengus, reformid energeetikasektoris, mida te näete meie jaotusmaterjalidest üks meie põhilistest äh, projektidest, väga oluline projekt on, on vedelgaasiterminal, mis tuleks lõpule viia tänavu aasta ja see lahendab ära gaasitarne äh, monopoli küsimuse Gazpromilt, mida me näeme ka praegu. samuti tähendab see seda, et meie energiasüsteemid integreeritakse Euroopa võrkudega. aga samuti kortermajade renoveerimise projekt, mis oli tõesti meie jaoks väga-väga suur probleem, seda on mainitud kolleegi Werner Lange raportis, see on siis energiatõhusus, see ei ole nii kõrge, nagu meie tahaksime, aga samuti ettevõtlussõbralik keskkond on eh, Leedus loodud, meil on vaja teha mitmeid samme edasi, mis äh, puudutab äh, linnaplaneerimist, liik-, pankrotimenetlusi, pankrotiseadusandlust, eraisikute pankrotti, mis on Leedus uudne. meil on vaja arutada mitmesuguseid muutusi tööjõuseadusandluses, see on praegu parlamendis. ja kogu ettevõtluskliimat tuleb muuta ettevõtjasõbralikumaks me oleme astunud ka samme, mis puudutavad struktuurilisi fonde, sotsiaalkulutuste reform, me oleme äh, andnud sotsiaalkulutuste tegemise vastutuse omavalitsustele. Nendel on võimalus paremini kontrollida seda, et raha makstakse nendele, keda te seda tegelikult ka vaja on. see on osutunud väga-väga edukaks viies omavalitsuses ja nüüd me oleme laiendanud seda äh, kogu oma territooriumile ehk siis meetmed, mis puudutavad maksete administreerimist, on viimane punkt, mida ma tahaksin väga jõuliselt rõhutada. alustasime sellega üsna jõuliselt, kuigi me ei täida veel riigikohasteid soovitusi, mis puudutab uute maksude sisseviimist, kuid meie fiskaalseisukoha, äh, äh, meie fiskaalsüsteemi valmisolek on väga tähtsu, tähtis ja me pingutame nii palju kui võimalik, et parandada maksude kogumist. võin teile kinnitada, et me näeme Leedu jaoks väga häid väljavaateid Eurotsoonis. see saab olema meie jaoks väga-väga kasulik, see parandab investeeringute kliimat, äh, parandab meie majanduskasvu ja lõppude lõpuks see on meie peamine eesmärk, parandada meie kodanike elukvaliteeti. aitäh ja nüüd, härra esimees, võime anda, nüüd anna, anda sõna Keskpanga nõukogu esimehele, kes räägib siis detailidest suur aitäh, härra minister, see ongi täpselt õige äh, aeg anda sõna äh, panganõukogu esimehele. aitäh, lugupeetud liikmed, ma väga-väga hindan võimalust esitada värske ülevaade sellest, äh, milline on olukord majanduses ja finantssektoris ja ma arvan, et tänane arutelu annab ülevaate ametlikust institutsioonide seisukohast. mina keskpankurina keskendun nendele teemadele, mis on tihedalt seotud keskpanga mandaadiga. kõigepealt räägin sellest, kuidas reageeris Leedu majanduskriisile, teiseks sellest, kuidas me näeme, millisena me näeme hinnastabiilsust, kuna see teema on meie peamine teema keskpangana ja kolmandaks loomulikult seda, millisena näeb välja meie finantssektor. Leedu majandus taastus kriisist kiiresti ning näitab tugevat kasvu, kriisieelne tase äh, tööstustoodangus ületatakse sel aastas. kogu sisemajanduse kogutoodang äh, on kasvanud kahe tuhande üheksandast aastast rohkem kui viisteist probleem, äh, protsenti kohandumisstrateegia põhilised elemendid on äh, front-loading, äh, finantsstabiilsuse säilitamine ja fiskaalpaindlikkus. seda on toetanud äh, tööjõu ja tooteturgude paindlikkus eelarve on peaaegu tasakaalus, konkurentsivõime on paranenud peale Äh, seda, kui oluliselt kohandati tööjõukulusid ühiku kohta. Äh, oluliselt kasvas majandus kaubandussektoris. möödunud aasta viimases kvartalis ja tänava aasta alguses on majandus kenasti kasvanud äh, tööpuudus on praktiliselt poole võrra vähenenud kriisi tipust ja praegusel hetkel on see umbes euroala keskmise kandis. kohanemisprotsess kinnitas seda, et Leedu majandusstruktuur on piisavalt paindlik selleks, et see saaks töötada fikseeritud valuutakursi režiimil. see on kinnitanud ka, et ta suudab kohandada poliitikat, kui selleks vajadus tekib. nüüd paari sõnaga inflatsiooni jätkusuutlikkusest siseriiklikud äh, hinnasurved on piiratud, inflatsioonisurve on äh, äh püsivalt allapoole hinnad, survet ning see, selle projektsioon on null koma seitse protsenti selle aasta esimeses kvartalis, selline on progloom, äh, prognoos. mis puudutab keskpikka jätkusuutlikkust, siis prognoos on positiivsem, kui ta oli minevikus mitte jätkusuutlike äh, arengute tõenäosus ähm, varade hindades, äh, selle, seda kohaldatakse makromajanduslike vahenditega. hinnašokkide võimalus on suhteliselt kõrge tänu sellele, et suure osa äh, moodustavad toidu ja tarbe, tarbekaupade hinnad meie tarbijaturul. samas, arvestades sissetulekute konvergentsi, on olukord pidevalt paranenud. nagu minister oma presentatsioonis mainis, äh, on käivitatud mitmed olulised poliitilised äh, algatused, mis vähendab energiaintensiivsust ja samal ajal suurendab energiaallikate mitmekesistamist. Need algatused on märkimisväärselt siis, siis äh, majade renoveerimine, LNG terminal, äh, integreerumine Euroopa elektrivõrkudega, gaasijaotusvõrkude lahtisidumine, kõiki neid projekte toetab Euroopa Liit ja lõpuks paari sõnaga meie finantssektorist. kuigi pole konkreetseid konvergseid äh, kriteeriume, millega leiame üles äh, finantssektori õrnad kohad, on oleme näinud, et on olulised seod, eh, seosed finantssektori ja reaalmajanduse vahel. kui me hinna, hindame majanduslikku jätkusuutlikkust ja konvergentsi, siis me võime rääkida head lugu finantssektori probleemidest. Leedu finantssektor, seda te-, domineerib traditsiooniline jaekaubandus pangandussektor ei ole liiga suur, pangandus annavad umbes kuus kakskümmend kuni kuuskümmend viis protsenti SKT-st. Ehm, finantseerimisstruktuur on pigem sisemajanduslikult orienteeritud, pangad finantseerivad ennast deposiitidega ja öö, ehm, öö, ehm, suhtarv on sada seitse protsenti. geograafiline öö, jaotus deposiitide puhul on üsna hästi eh, geograafiliselt jaotunud pangandussektoril on rohkem kui kaks korda rohkem kapitali, kui vaja on, vastavalt äh, regulaatori Leedu panga poolt ja peaaegu kõik äh, nendest varadest on kõige kõrgema kvaliteediga ehk siis üheksakümmend üheksa protsenti on esimese ešeloni või esimese kvaliteedi varad praegusel hetkel on ähm, laenuprotsent äh,, laenu andmine paranenud, äh, laenuturu ülekuumenemiskarta ei ole äh,. laenud erasektoris on äh, ma, äh, eelviimasel kohal Euroopas ja me eeldame, et see kasvab umbes kolm protsenti sel aastal Leedu Panga ülevaated ei viita ka sellele, et krediidi äh,, ole, krediiditurul oleks piiranguid pakkumise poole peal. põhjaliku makromajandusliku äh, analüüsi järgi meil ei ole jä, mitte jätkusuutlikke laenu andmise praktikaid, meil on äh, seotud äh, laenu andmised äh, sissetuleku ja vara amortiseerimisega Leedu pank järelevalveasutusena täidab seda single supervisory mehhanismi kuni euro vastuvõtmiseni ja euro ja pangandussektor on valmis täitma neid nõudeid, mis on esitatud riskidele ja varade klassidele. nii palju minu poolt ja ma olen valmis teie küsimustele vastama. Indeed uh,, äh, Mr Governor Have... suur aitäh teile, meil on kaks kõnelejat, nii et paluksin, et kui äh, saadikud küsimusi esitavad, siis selgelt ütleksid, kellele. ning äh, palun ka külalistel omavahel koordineerida vastuseid, nii et ei äh, vastaks samadele asjadele. ja kõigepealt raporti härra Langen. okei okay,, vielen dank. aitäh. ma kõigepealt sooviksin öelda, et mul on hea meel, mul on hea meel selle üle, et Leedu on esitanud taotluse liitumaks Eurotsooniga, see on tõesti väga rõõmustav. kaks aastat tagasi veel paljud arutasid selle üle, et kas Eurotsoon üldse vastu peab ja aastast kaks tuhat kaksteist sellised arutelud enam aset ei leia ja iga liikmesriik on vägagi teretulnud. vähemalt mina küll sellise soovituse esitan, aga seda me arutame hiljem suur tänu nende ettekannete eest ja ma nägin, et ka äh, IMF-i viimane äh, aruanne veebruari algusest oli samuti väga positiivne. Leedu on äh, eesmärgid, seatud eesmärgid täitnud selleks, et probleemideta Eurotsooniga liituda ja meil küll lõplikke arve veel ei ole ja seetõttu me veel ähm, lõplikku seisukohta, põhjalikku seisukohta ei ole ja seetõttu ma esitaksin ainult mõned väiksemad küsimused. kõigepealt, mis puudutab ähm, äh, finantskriisi ületamist, et nii palju kui mina tean, siis äh, Leedu kahe tuhande üheksandast aastast alates on äh, sotsiaal, on SKT osal osas puudujäägid kõrvaldunud väga kiiresti ja samal ajal ka palkade ja tootlikkuse vahel oli väga suur vahe ja see on ka üks äh, probleeme, mis esines Lõuna-Euroopas, ka selle probleemi on äh, Leedu kõrvaldanud. kuidas teie äh, oma koduriigis selliste puudujääkide ületamisega nii kiiresti hakkama saite? see oleks siis minu esimene küsimus ja teine küsimus, ja see läheb siis meie panga esindajale, pangandus, ma seda hea meelega tööstuseks ei nimeta, aga pangandus, äh, majandus, kuna ähm, pangandussektor on vägagi sõltuv äh, Skandinaavia pankadest. milline on teie seisukoht? kas äh, Skandinaavia pangad, eriti äh, Rootsi pangad, äh, ka siis euroga on tihedamalt seotud, sellepärast et Rootsi ei ole ju seni Eurotsooni liige, kuigi ta kriteeriumid küll täidaks, aga seda just poliitilistel põhjustel ei, ei ole Eurotsooni liige, aga poliitiliselt peaks siis saama Eurotsooni liikmeks, sest seal on, tegu on eri, eri seisukohaga tegu, aga et kas on teil äh, Leedus tekkinud äh, probleeme just Skandinaavia pankadega sellel põhjal. nii et see oli siis eelkõige meie panganduse mm, kolleegile mm, küsimus, aga ka meie finantsministrile. Uh, thank you, Werner, for, for... jah, aitäh, Werner, selle olulise küsimuse eest. olukord äh, tasudega tööturul on jah, meie jaoks väga oluline ja tegelikult meie leiame, et meie koduriik on endiselt odava tööjõuga riik, üpris odav jah, aga muidugi on maailmas veel odavama tööjõuga riike, kuid võttes arvesse, kuivõrd kõrge haridustase meil on, mille me eh, oleme pärinud vanadest aegadest, see kindlasti annab positiivseid perspektiive tööturu jaoks ja kindlasti on meie huvides võimalikult äh, tõhusalt töötada ja õigete lahendusteni jõuda. mida me, äh, mis meil oli, enne kriisi oli meil äh, enne kahe tuhande kaheksandat aastat päris kontrollimatu suur palkade tõus, vahel kümnetes kordades võib-olla natukene väiksem tõus kui meie naaberriikides, aga siiski. see palgatõus oli päris suur. ja seejärel devolutsioon, see oli ka väga piinarikas, sellepärast et Te teate, et kahe tuhande teisest aastast äh, oli, on meie mm, raha olnud seotud euroga, varem dollariga nii et väga tõhusad vahendid on need olnud, äh, sellised otsused meie riigi jaoks äh, ja on võimaldanud meil püsida õigel rajal. samas aga meil ei olnud muud valikut, kui vähendada palkasid nii era- kui riigisektoris. riigisektoris on meil veel, ootame veel äh, põhiseadusliku kohtu otsuseid nende vähenduste kohta, aga ma usun, et meie huvides, euroala huvides, Euroopa huvides, kellel on sarnaseid probleeme olnud, oleks äh, teadmisi või mõneti käsi, kas või näiteks käsiraamat selle kohta, kuidas riigisektoris äh, devaluatsiooniga toime tulla ja palkade vähendamisega. erasektoris me oleme kahte moodi olukorda kohandanud, osad ettevõtjad äh, vallandasid töötajaid, see avaldas survet jällegi rändele ning äh, väga palju oli väljarännet ja teisalt jällegi palkade vähendamine nii et ma arvan, et äh, siin on äh, päris hea õppetund olnud äh, Leedu ärimaailmale ning niikaua, kuni me olukorra suudame täielikult uuesti kontrolli alla saada, tuleb muidugi suurt tähelepanu pöörata ka töö tööseadustele Leedus. me ootame viie kuni kuue protsendilist äh, nominaalset äh, palkade tõusu praegu mõlemas, nii avalikus kui riigisektoris ning sellega peaks kaasas käima muidugi ka tootlikkuse kasv, aga siin ma usun ka avalikul sektoril, riigisektoril on väga palju ära teha energia kokkuhoiu koha pealt näiteks tuleb luua ka paremad eh, tingimused, eh, et saada kõrgemat haridust mitte ainult eh, Leedus, vaid ka väljaspool. euro vastu võtmine on üks asi, mitte ainus küll, aga üks selline aspekt, mis võiks olukorda parandada tööturul ning tõsta sissetulekuid Euroopa keskmisele tasandile. Uh... suur aitäh! jah, olukord on tõesti selline, et meil on domineerivad Skandinaavia pangad ja nagu ma oma sõnavõtus ütlesin ligi, ligikaudu üheksakümmend protsenti meie pankadest kuulub äh, Skandinaavia pankadele, see muidugi tähendab seda, et kolm kõige kolm suuremat äh, tütarettevõtet Äh, on siis sellised, mida, mille üle korraldab järelevalvet Euroopa Keskpank. aga pean ütlema, et meil on väga häid äh, äh, koostöökogemusi Euroopa, vabandust, Rootsi ning Leedu järelevalveasutustega ning kümne aasta vältel ligikaudu oleme me välja töötanud päris ainulaadse nii-öelda Põhja-Balti järelevalvemehhanismi. see tähendab seda, et me korraldame järelevalvet oma eh, finantssektoris eh, koos Rootsi kolleegidega. nüüd pärast ühtse järelevalvemehhanismiga liitumist me jätkame selle mudeli kasutamist, muidugi meil on ka nüüd Euroopa Keskpanga inimesed kaasatud. suur aitäh ja sotsialistide demokraatide nimel palun, härra Padar. suur tänu ja mul on siin väga uhke meel täna olla. et, et Euroopa Liidus on riike, kes suudavad kokkuleppeid täita sõltumata raskustele Äh, leedu on olnud ju euro kriteeriumidele täitmisele juba ka küllalt lähedal juba ka 2007. aastal seda tuleb ütelda see tähendab seda et nüüd vahepeal on olnud suur kriis äh, leedu on kriisi läbinud see tähendab et ka pikemas perspektiivis leedu on väga stabiilne ja mul on selle üle väga hea meel ja mul on sellest väga hea meel et et nüüd siis kõik kolm balti riiki hakkavad kuuluma euroalasse et äh, mm, selline küsimus et kuidas on avalikkuse reageering leedus kuidas inimesed vastu võtavad eh, seda plaani minna üle eurole ja millised eh, ja millised on eh, meetmed millega te olete proovinud ühte riski mis alati euroalale üleminekul riikides on see on hinnatõusu risk kuidas te olete neid mõtelnud ohjata ja eesti läti ja leedu jaoks kindlasti eurole üleminek on ka väga selge julgeolekupoliitilise aspektiga et olete te ka seda märganud et kas näiteks ukraina sündmuste valguses on ka näiteks leedu leedu rahva toetus eurole kasvanud et kas on mingeid selliseid esialgseid reaktsioone ka selle pealt näha nii et äh, igal juhul mul on väga hea meel tänan teid selle suure töö eest ja ma siiralt loodan et sotsiaaldemokraatide fraktsioon teie püüdlusi äh, väga toetab. Äh, äh, jah suur aitäh ivari aitäh nende toetussõnade eest naabritele päris lähedastele tõepoolest, kolme Balti riigi jaoks on olnud väga oluline, sest tegemist on mõneti majanduspiirkonnaga, Euroopa Liit on üks majanduspiirkond, nüüd miks siis ka Balti riigid, ning et me kõik hakkame kuuluma euroalasse, see on väga oluline meie jaoks. meie jaoks on see üheks meie jaoks on kindlasti oluliseks võimalikult kiirelt euroalaga liituda. jah, tavainimeste arvamused, nagu ikka kõikides riikides äh, äh on olnud, on, avalikkus on ettevaatlik, alati on olnud äh, avalikkus ettevaatlik, aga ma usun, et me suudame korrata Eesti edulugu kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist kui oli ligi nelikümmend, nelikümmend viis protsenti inimesi, kes toetas eurot, aga nüüd kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kolmteist lõpus, kaks tuhat neliteist on seitsekümmend kaheksa protsenti rahvast euro poolt, nii et äh, Eesti on juba hakanud vilju lõikama euro vastuvõtust ja ma arvan, et see on heaks näiteks äh, Lätile ja meile ning me üritame sellest ettevaatlikusest üle saada, aga me üritame teha seda mitte propaganda abil, vaid teavituskampaaniate abil, sellega me oleme juba algust teinud ning jätkame selle aasta teisel poolel samuti. ja ma usun, et me suudame avalikkuse arvamust euro suhtes äh, parandada. hinnatõusurisk, jah, see on täiesti olemas. heaks uudiseks on see, et meil on naaber, kes esimesel jaanuaril sellel aastal euro sisse viis ning me võime juba praegu vaadata, kas hinnad tõusid või mitte. see on nüüd tõesti väga realistlik näide, mida eh, me saame tuua ka siis tavainimestele, inimesed võivad ise minna, Läti piiri ei ole ju, me oleme Euroopas aga jah, kontrollisüsteemi loome. meil on äh, riigi, riiklike äh, asutuste süsteem, kuid samuti oleme kaasanud valitsusvälisest sektorist äh, organisatsioone ning eraldanud samuti eelarvelisi vahendeid need, äh, nende äh, assotsiatsioonide tegevuskulusid katta ja nende eesmärgiks on siis äh, kontrolli sisse viia hindade tõusu. me muidugi ei hakka piirama hindade muutumist üles või alla, see oleks majanduslikult mõttetu, me ei saa hindade arenguid peatada vastasel juhul pärast sellise kontrolli lõppu hinnad lihtsalt äh, tõuseksid järsult väga palju, aga kui leiavad aset mõningad ebasoovitavad arengud hindade osas, siis me laseme hindadel äh, ise areneda nagu varemgi, aga tavakodanikud peavad samuti suutma kohaneda uue valuutaga, hindadega uues rahas ning seega siis me muidugi paneme hinnad kahes valuutas juba enne euro sisseviimist, alates selle aasta augustist ning kuus ja see jääb niimoodi kestma kuni kuus kuud pärast euro sisseviimist. nii et ma arvan, et see on hea. ning viimane jah, ma ei ütleks, et me nüüd Ukraina olukorda oleme kasutanud selleks, et parandada rahva arvamust euro kohta, aga ma usun, et see olukord, mis praegu on Euroopa keskmes, tõenäoliselt sunnib inimesi mõtlema sellele, kus me elame, milline on meie omaenda ajalugu ning millised on meie enda lootused, millised on meie väärtused ja mis äh, üldiselt on Euroopa tulevik. suur aitäh, härra minister, kas tahate lisada midagi? jah. paar sõna ka minu poolt, tõepoolest null koma seitse protsenti sellel aastal äh, inflatsiooni tõenäoliselt ning äh, kaks tuhat viisteist tõenäoliselt üks koma viis protsenti kuni üks koma üheksa protsenti kaks tuhat kuusteist siis. nii et ei ole mingit põhjust rääkida väga suurest äh, võimalikust hindade tõusust, aitäh. jah, aitäh ja Alde nimel härra Tremosa. aitäh, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin tänada Leedu esindajaid selle eest, et te olete siia tulnud ja mul on hea meel, et Euroopa Liidus on riike, kes soovivad Eurotsooniga liituda. me teame, et Eurotsoon ei ole päris täiuslik, aga vähemalt me võime minna koju ja öelda, et on riike, kes tõesti te väga palju pingutavad selleks, et meie ühise valuutapiirkonnaga liituda. mul on ainult üks küsimus. ma sooviksin teada, milline on teie seisukoht Pangandusliidu osas, nii nagu see praegu on kujundatud? sellepärast, et nagu öeldud, Skandinaavia äh, pangad on väga olulisel äh, teie riigis ja kas äh, teie arvates on äh, see parem või kuidas me saame seda äh, parendada, kui te olete Eurotsooni riik? et ähm, kuidas me saame parandada võimalikke puudujääke ähm, seoses sellega, et teie sõltuvus Skandinaavia pankadest on nii tugev ja kuidas see on seotud pangandusliiduga? ja ma sooviksin ka teada, kas äh, Leeduga fiskaalkompakti seda nimetatud äh, kuldsed reeglid äh, rakendab selleks, et finantskriise tulevikus vältida, võib-olla te oskate selgitada seda? millised on teie parimad tavad selles osas, palun, härra minister? aitäh nende küsimuste eest! nüüd järjekorras Pangandusliin, liit kõigepealt ma olin ähm, kaheksateistkümnendal detsembril viimasel aastal Pangandusliidu äh, sünni äh, hetke juures mina olin siis ka eesistujaks nõukogus ja tegu oli keerulise kompromissiga, aga tegu oli konsensusega. ja see ütleb vägagi palju selle kohta, mida me saavutasime. ja ma tean, et on vägagi keerulised äh, dialoogid käimas praegu ka Euroopa Parlamendiga, aga mingil määral äh, ma sooviksin öelda, et, et mis puudutab seda ühe, eh, seda mehhanismi väljatöötamist, siis see on tõesti täiesti unikaalne eh, seadusloome, sellepärast et eh, see kriisilahendusmehhanism, see on justkui nagu Euro pluss, kus istusid Eurotsooni ministrid ja ka mitte Eurotsooni esindajad, aga ka Euroopa Parlamendi esindajad olid seal kohal ja nemad rääb-, rääkisid läbi valitsustevahelise lepingu osas ja ma tean, et paljudel Euroopa Parlamendis on omad kõhklused, kahtlused sellega seoses, aga formaalselt äh, on tegu ikkagi ministrite ja valitsuse langetava otsusega, sellepärast et tegu on ikkagi valitsustevahelise äh, lepinguga. aga meie mitteametlik seisukoht on, et Euroopa Parlament peaks olema kaasatud sellesse protsessi ja mina leian, et see kahesambaline ähm, ülesehitus selle kriisilahendusmehhanismi juures, kus, ähm, kus mõningad telliskivid siiski veel puuduvad äh, pangandusliidu puhul, on, äh, siiski toimib. ja ma olen kindel, et me jõuame ka teiega äh, kokkuleppeni ja siin kindlasti me saame arvestada ka Euroopa Komisjoniga, Euroopa Komisjon on kolmas osapool nendes trialoogides nii et ma arvan, et me oleme väga lähedal. väga lähedal millelegi, millest saavad kasu kõik liikmesriigid ja ka meie siseturg ja ka Euroopa kodanikud. ja nüüd äh, selle fiskaalpakti kohta me oleme praegu ette valmistamas äh, ka vastavat õigusakti selle mm, pakti rakendamiseks, selleks, et see üle võtta ka meie siseriiklikusse õigusesse. aga juba praegu meil on ka finantsdistsipliini õigusakt kahe tuhande seitsmendal aastal vastu võetud ja see on kindlaks määranud ka juba mõningad arvelised ähm, näitajad selleks, et kontrollida valitsussektori äh, kulutusi ja ma arvan, et sellest on suur kasu olnud. see õigusakt on tõesti toiminud, sellest on abi olnud, ka valitsussektori defitsiidi eh, trendide saavutamisel me oleme ja oleme, see oli kirjas ka eh, meie eh, buklettides, et üheksanda, üheksalt protsendilt aastal kahe tuhande, kahe koma üheksa protsendile oleme me siis jõudnud siin osas. nii et me oleme välja töötamas ka äh, finantsraamistiku äh, kohalike omavalitsuste äh, eelarvete jaoks, see ei ole küll väga ohtlik küsimus meie jaoks, aga ähm, sellegipoolest see ennetaks seda, et aasta lõpus meil tulevad välja täiesti ootamatud ähm, näited ja järgmise aasta eelarve koostataksegi juba lähtudes nendest eeskirjadest, aga fiskaalpakt võetakse üle Leedu eh, siseriiklikus õiguses sel aastal enne, enne kui me liitume Eurotsooniga. sellest, et see on täiesti hädavajalik. ja võib-olla nõukogu esimees saab võib-olla ka rääkida täpsemalt Pangandusliidust ja Skandinaavia pankadest sellega seoses. aitäh! nagu ma ütlesin, siis me jätkame praeguse mudeliga, koostöömudeliga riikliku järelevalve ja, ja Rootsi järelevalveasutuse vahel. ja, ja juhtrolli, juhtroll on siin loomulikult EKP käest ja praegune mudel on ka näidanud, et see meie puhul toimib ja me saame jätkata sellise mudeliga. aitäh! aitäh ja nüüd ECR-i nimel härra Pokrus. Thank you very much, Mr suur tänu, härra esimees. Euroopa konservatiivide reformistide nimel ka mina sooviksin väljendada meie ähm, tänu äh, Leedu rahvale nende ohvrite eest, mis te tõite mitte ainult kriisi ajal, vaid ka viimase kahekümne nelja aasta jooksul äh, kõik, mis te olete teinud selleks, et lahti saada Sovjeti pärandist. Need kohandused ja ähm, muutused, mida Balti riikides on läbi viidud, on olnud palju keerulisemad ja raskemad kui see, mis on aset leidnud Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. mina olen Ungarist pärit ja te teate Visegradi riigid äh, elasid põhi-, no suhteliselt paremat elu, mitte kõik neist, aga mõned ikkagi äh, kui eh, siis Nõukogude eh, vabariigid, nii et see on tõesti vägagi eh, hindamist väärt, mida Balti riigid on saavutanud viimase kahekümne nelja aasta jooksul. üks asi, mida tuleks eriti rõhutada, on just see valuutakomitee süsteem, see on justkui selline väga range süsteem, sellepärast et kõik teavad, et kui riik loobub oma ähm, rahandusiseseisvusest nii keerulisel moel, siis siin tuleb arvestada erinevate sektoritega, rahandus, äh, töösektoriga ja struktuurireformidega ja nii edasi. ja seetõttu ma leian, et äärmiselt oluline on rõhutada, et äh, tänu sellele, et te olete, et tänu sellele, et Valuutakomitee süsteem on säilinud nii kaua, ilma suurte vastuoludeta on tõesti väga suur saavutus, see läheb palju kaugemale sellest, nendest saavutustest, mis on seotud kriisist väljumisega. ja siin on ka väga oluline õppetund kogu Eurotsoonile. Leedu, nii nagu ka Läti ja Eesti, olid piisavalt julged, et läbi viia sisedevalutsioon sellepärast, et äh, see oli seotud ähm, töökulude ebastabiilsusega ja, ähm, ja see ei olnud ka kooskõlas tootlikkusega äh, enne kriisi. ja seda näidet on äh, oluline korrata, et, et riik isegi enne Eurotsooniga liitumist, riik suutis seda teha, et on ka palju riike, kes on juba Eurotsoonis ja ikka ei suuda seda äh, sellist muutust ähm, läbi viia, nii et tõesti, see on väga oluline, mina hindan seda saavutustega. ja, ja mina kommenteeriksin lühidalt ka seda, mida on kirjutas, kirjutas Werner oma raportis, et on äh, väga äh, väike lõige äh, selle kohta, mida me nimetame välisfinantseerimiseks. see puudutab jooksev kontot ja välisvõlga ja teine kogemus, mida me oleme õppinud Eurotsooni kriisist, on see, et jooksev konto on oluline. et ähm, paljud ähm, varem arvasid, et Rahandusliidus äh, sellist asja enam ei olegi äh, oluline, oluline nagu jooksev konto, et see on lihtsalt statistiline näide, aga see ei ole nii lihtne. nüüd me oleme näinud, et Leedu kriisi taga järgedena on väga suuri muudatusi teinud ja on nüüd võimeline äh, vältima eh, kõrget fiskaaldefitsiiti ja samal ajal ka kõrget eh, välisvõlga. nii et ei ole ohtu, et tekiks selline kahene võlg, kahene defitsiit kahes sektoris, aga see olukord võib tagasi tulla ja seetõttu on oluline, on oluline, et jooksev konto defitsiit oleks ka madal sellel ajal, kui majanduskasv ei ole sugugi mitte kõrge ja Leedu peab äh, veel rohkem investeerima, veel äh, rohkem pingutusi tegema ja kui investeeringud äh, hakkavad toimima, siis hakkavad nii-öelda tööle, siis sellisel juhul te võib-olla mm, võite ka näha, et mõningad turu äh, muutused võivad toimuda, et võivad toimuda ka muutused äh, sisedefitsiidi, jooksevkonto ja välisvõla vahel. kuidas te hakkate sellega hakkama saada? aitäh, et härra minister nõu- ja panganõukogu esimees võib-olla, kumb siis teist vastab sellele? aitäh, ma üritan ähm, lühidalt vastata. või üritada vastata sellele mitte väga kergele lihtsale küsimusele ma arvan, et praegu me oleme teises, teises kontekstis kui aastal kaks tuhat kaheksa, enne kriisi. mis puudutab nüüd võimalikke, võimalike tulevaste mullide haldamist või nendega hakkama saamist, siis meil on olemas ka äh, makromajanduslik äh, mandaat, see tähendab seda, et Keskpank võib väga kiiresti reageerida äh, kõikidele muudatustele, mis meie majanduses aset leiavad ja eriti, mis puudutavad siis kinnisvaraturgu. nagu ma ütlesin, Leedus on meil ähm, ka erinevad siduvad määrad, äh, mis puudutavad siis ähm, sissetulekuid, madalat amortisatsiooni ja nii edasi. ja praegu me arutame oma parlamendiga seda makrokontrolli ähm, mandaadi laiendamist, mis praegu siis kohaldub ainult nendele sektoritele, mida ma mainisin, praegu siis arutelu käib parlamendis. ja meie keskpank siis äh, vastavat ettevalmistust teeb ka selle aasta, poolaastal, nii et kõik need vahendid äh, aitavad meil vältida võimalikke olukordi, olukordi, mida me oleme varem näinud, siis need äh, makromajanduslikud hoolsusnõuded. aitäh, kui rohkem äh, ministril midagi lisada ei ole, siis härra Pessep, palun. aitäh. Su-, aitäh teile siia tulemast ja täname ka teie koduriiki, sellepärast et ja tunneme suurt headmeelt selle üle, et asjad nii hästi on arenenud. tunneme headmeelt selle üle, et kriteeriumide täitmise osas liigutakse positiivselt edasi ning samuti me näeme, et te teete, et tõepoolest tegemist on poliitilise tahtega liituda selle euroalaga Euroopa Liidus ning suure heameelega näeme, et te näitate üles niivõrd positiivset suhtumist ajal, mil Ukraina küsimus muidugi ka tugevalt mõjutab kogu teie piirkonda. mul on mõned küsimused. esimene neist liitub liberaalide rahvapartei küsimusega ja see puudutab pangasektori sõltumatust äh, Rootsi pankadest ja Skandinaavia pankadest üld, üldiselt. Te vastasite sellele, lugupeetud panganõukogu esimees, te rääkisite äh, koostöömudelist äh, Rootsi pankadega, aga ma pole kindel, et sellest, järelevalveasutustega, aga ma pole kindel, et sellest piisab sellepärast, et te, teie sektor on ikkagi väga tugevalt sõltuv Rootsi pangasektorist nüüd te liigute äh, euroalaga, äh, samas Rootsis ju eurot ei ole, nii et äh, me leiame, et see küsimus on selline, mis väärib pikemat mõtlemist, me tahaksime teada, kas te tööta-, üritate välja töötada ka mingit püsivamat ja süsteemi. Teie maksusüsteem, mis põhineb flat tax'il ehk siis on maksud äh, võrdsed, aga me leiame, et see toob endaga kaasa väga suure sotsiaalse ebaõigluse ning ei tule kasuks ka mm, finantsolukorrale üldiselt. kas te plaanite üle minna järk-järgulisele sissetulekete maksustamisele? ja kuna te liitute euroalaga, siis kuidas te plaanite kuidas te näete neid suuri väljakutseid, mis praegu euroalal on? kuidas teie näete, et peaks euroala juhtima? kas te toetate eraldi eelarvet euroala jaoks? kas te toetate ja milline on teie arvamus riigivõlgade jagamise eh, koha pealt? palun, härra minister. Uh, aitäh teile küsimuste eest, ma saadan teie küsimused, mis puudutavad pangandussektorit ja selle suhteid äh, Rootsiga panganõukogu esimehele, nüüd need, mis puudutavad äh, maksumäärade ühtset numbrit, meil on ühtne maksumäär ähm, füüsilise isiku tulumaksul olnud juba päris pikka aega. ja meil oli hästi palju poliitilisi arutelusid selle kohta, kas seda muuta samal ajal üks nendest probleemidest, mis meie arvates muuta tuleks, on natukene tavalisest kõrgem maks tööjõule. me võiksime ette näha äh, või, või ette kujutada tulevikku et siis äh, läheme üle rohkem progresseeruvale maksustamisele. tegelikult meil progresseerumine maksustamine on, meil on äh, tulumaksuvaba tulu olemas kõikide töötajate jaoks, kuid progresseeruvamat süsteemi on võimalik sisse tuua mitte sellega, et me kehtestame maksu äh, kõrgete palkade saa-, saajatele, vaid pigem vähendada seda äh, Äh, madalate palkade jao-, äh, teenijatele. me oleme suurendanud mittemaksustatavat tulu, mis muide Leedus sõltub sinu tulust endast. siin on olemas omaette valem sellele, mitte konkreetne summa. mõned inimesed, kes teenivad rohkem kui poolteist keskmist palka ei saa äh, kasutada äh, maksuvaba tulu. ehk selles mõttes meil on see progressiivne äh, skeem olemas ilma progresseeruva maksumäärata. aga loomulikult äh, need protsendid on alles poliitiliste vaidluste teema, vaatame, kuidas siin asjad arenevad. nüüd, mis puudutab Eurotsooni äh, juhtimist, ma näen ühest küljest seda, et on vaja parandada seda ähm, majandusjuhtimist, muuta seda tõhusamaks. teisest küljest ma näen neid samme, mida senini on astutud viimase paari aasta jooksul eriti, mis puudutab six-packi, two-packi seadusandlus, mis puudutab riigieelarve eelkontrolli, need on kõik sammud, mis lähevad õiges suunas. mõnikord ECOFINis oleme näinud seda, et süsteemid muutuvad nii keeruliseks, et see viib meid väga iseenda laba uurimiseni, et meil on vaja uurida äh,, äh, rakendada vajalikke menetlusi, vajalikke protseduure selleks, et ajad saaksid õigel-aegselt tehtud, nii et see kõik puudutab paremat majandusjuhtimist, aga et see muutuks reaalsuseks vajame me jätkuvalt võib-olla kahte-kolme aastat, kahe-kolme aasta pärast saab meil olla väga tõhus fiskaalkontrolli süsteem Eurotsoonis, siis loomulikult vaatame paralleelselt ka uusi ideid, uusi võimalusi, kuidas seda majandusjuhtimist parandada, aga see on ainus viis, kuidas edasi liikuda meie arvates mis muuduta, puudutab vastastikusi võlge, võlgu, siis praegu olen ma selle suhtes skeptiline. ja põhjus selleks on väga-väga lihtne. kaks tuhat seitse oli meie olukord Eurotsoonis täiesti teistsugune, kui Leedu äh, nõudmisi ei täitnud, mõned teised riigid võeti vastu, nad äh, said väga suure tõukes, pääsedes ligi odavale rahale ja see osutus ei, ei olnudki väga tervislik nende majanduste jaoks. see on järjekordne risk, mida me Leedus väga tajume. et me ei jääks purju nii-öelda odavast krediidist. ma arvan, et see kõik tuleks teha väga hoolikalt, väga hoolikalt, kogu see krediitide kasutamine, kogu see raha kasutamine. ma arvan, et me oleme siin oma õppetunni saanud ja oleme valmis käituma väga-väga vastutustundlikult, aitäh! aitäh, minister äh,, panganõukogu esimees. tahaksin siin lisada seda, et teie esimene küsimus on rohkem seotud äh, Rootsi pankade finantseerimisstruktuuriga ja ma pean ütlema, et peale kriisi, peale kahe tuhande üheksanda aasta kriisi Leedus, kui meil tohutult langes SKT, siis Rootsi pankade finantseerimismudel või siis äh, Rootsi pankade, harupankade äh, finantseerimise mudel Leedus muutus dramaatiliselt. enne seda finantseeriti tütarettevõtete laenu, laene põhiliselt eh, emapanga poolt. nüüd aga, mis meil on, on see, et mudel on selline, mis tähendab, et, et tütarettevõtted toetavad, toetuvad rohkem siseriiklikele deposiitidele. see tähendab, et finantseerimise peamine allikas laenuportfelli finantseerimise peamine allikas on siseriiklik deposiidid, mis on pärit samast riigist. see on kõige suurem muutus meie pangandussüsteemis, kui me võrdleme kriisieelset olukorda praegusega. suur aitäh! härra Maletik. Eh, tahaksin tervitada ministrit ja nõukogu esimeest. kõigepealt tahaksin tänada ministrit selle teksti eest, mis ilmub eh, minu ameti igakuises eh, bülletäänis, kus nad jagavad oma kogemusi Horvaatia avalikkusega õnnitlused selle progressi eest, mis te olete suutnud saavutada riigi finantsis ja poliitikas, samuti struktuuriliste reformide eh, eest, mille eesmärgiks on tugevdada tööjõuturgu. tänu sellele on, olete kogenud äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates kasvu ja olen kindel, et teil õnnestub liituda Rahaliiduga aastal kaks tuhat viisteist tulite siia koos panga nõukogu esimehega ja ma näen, et te täiendate üksteist väga kenasti, äh, vastates kõigile küsimustele, mis teile esitatud on. mina tahaksin teada konkreetselt seda, milline on koostöö institutsioonide vahel, rahandusministri ja keskpanga vahel, kui asi puudutab fiskaal- ja rahapoliitikat kas see koostöö on formaalsel moel paika pandud institutsioonide vahel ja ka võib-olla programmiliselt samuti. kas teil on olnud mingisuguseid ühtseid meetmeid selleks, et toetada ettevõtjate äh, finantseerimist, kas te olete kuidagi teinud koostööd nende meetmete väljatöötamiseks ja rakendamiseks? aitäh selle küsimuse eest! oli tõeliselt hea meel see tekst teile saata nii et me töötasime selle teksti kallal küllalt põhjalikult ja, ja mul on väga hea meel, et see leidis sooja vastuvõttu. mis puudutab koostööd, ei ole ja ei saa olla institutsioonide vahelist koostööd valitsuse, rahandusministri, ministeeriumi ja kesk äh,, riigi keskpanga vahel ei saa ka formaalset koostööd olla. loomulikult on meil euros äh, kasutuselevõtu komisjon olemas, see on üsna erandlik, see koosneb peaministrist, äh, rahandusministrist ja Riigipanga nõukogu esimehest ja teisest küljest on meil väga hea mitteametlik koostöö, eriti mis puudutab euro vastuvõtmise teemasid kui nüüd, mis puudutab ühtseid või ühiseid meetmeid, kuidas toetada VKE-sid ja muud taolist, see on majanduspoliitika küsimus ja Leedu keskpank ei vastuta selle eest. selle eest vastutab ainult valitsus täidesaatva võimuna, aga ka seadusandja. Äh, parlament on ju, eks ole, seadusandja. nii et ma arvan, et meie peaksime tegema oma töö ja Leedu pangal on oma mandaat, üsna range mandaat selle kohta aga valitsusel on ikkagi selle kohta põhiline sõnaõigus. aitäh! mis puudutab koostööd institutsionaalsel tasandil Finantsministeeriumi ja Leedu Panga vahel, siis loomulikult on Leedu Pangal konkreetne õiguslik staatus, me oleme sõltumatud valitsusest ning moodustame osa Euroopa riiklikust keskpangast ja see on loomulikult täiesti eriline staatus, aga loomulikult meie juhtumil, Leedu juhtumil äh, Leedu pank on äh, finantssüsteemi regulaator, järelevalvaja ja selles valdkonnas teeme me väga palju tööd ühiselt Rahandusministeeriumiga mis puudutab rahanduspoliitikat, siis nagu te teate praegusel hetkel, töötame me praegu valuuta valuutakomitee süsteemi kohaselt, nagu te teate, Leedu äh, rahapoliitika on rahapoliitika mõttes importiv riik, nii et selles mõttes ei ole meil väga palju Äh, pistmist Rahandusministeeriumiga. mis puudutab teisi teemasid, siis loomulikult, nagu minister mainis, töötame nüüd väga tihedas koostöös rahandusministriga äh,, ministeeriumiga niinimetatud fiskaalkokkuleppega äh,, see on siis uus seadus, mis on äh,, põhineb nii six-packil kui two-packil äh, ja mis äh, tõenäoliselt jõustub järgmise aasta algusest. nii et me näeme enda rolli keskpangana selles äh, fiskaalnõukogus ja selles valdkonnas töötame me kõik koos, aitäh! aitäh ja nüüd sõna härra Saimonile. aitäh! härra esimees, härra minister, nõukogu esimees ja mul on hea meel näha teid äh, siin äh, meie ringis ja ma sooviksin äh, rõhutada seda, nagu, mida minu kolleegidki, et meil on tõesti väga hea meel, et te olete peale seda väga rasket tööd esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist saamas Rootsi liikmeks ja ma ei ähm, varjagi, et ma tõesti respekteerin vägagi kõiki neid pingutusi, mida te eelnevatel aastatel ähm, olete teinud selleks, et kriisi mm, järeldustega hakkama saada, aga Äh, mida ma nüüd olen ähm, äh, kaalunud, et, et mis puudutab nüüd erinevaid arve, ähm, arve selles osas, et kuidas avalikkus on nõus ähm, euroga liituma, sellepärast et me näeme nendest uurimustest, et suurem osa inimestest on ikkagi euroga liitumise vastu ja see tõesti hämmastas mind, sellepärast et et seoses nende erinevate reformidest tulenevate koormustega olid vägagi kõrged ja võib-olla ebaõiglaselt äh, või mis põhjustel äh, võib eeldada, et see euroga liitumine mm, tegelikult inimeste jaoks tähendaks väiksemat äh, koormust, aga sellegipoolest me näeme nendest avalikkuse mm, uurimustest, et suurem osa inimestest on Eurotsooniga liitumise vastu. nüüd te rääkisite ka hinnakontrollist ja te rääkisite ka teavituskampaaniast äh, euroga liitumise osas, aga minu küsimus läheb natukene kaugemale, sellepärast et äh, inimesed ikkagi kogevad kõiki muutusi just oma äh, rahakotil. mida teie lühikeses perspektiivis, mitte pikas perspektiivis, aga lühikeses perspektiivis äh, äh, arvate, millised saavad olema positiivsed äh, tulemused euroga liitumisest, mis on ka inimestele kogetavad ja mis võiks ka nende arvamust võib-olla muuta. ja nüüd teine küsimus, mul on väga hea meel, et te rääkisite ka sellest, et et kriisilahenduse mehhanismi äh, ja ka ja äh, ka Pangandusliidu puhul soovite, et Euroopa Parlamendi roll oleks suurem ja te mäletate kindlasti ka eelnevatest aruteludest, kui äge on olnud selle koja kriitika äh, valitud meetodi osas, mis puudutab siis seda küsimust, et kuidas see fond äh, sisse seadakse ja mis puudutab ka neid valitsustevahelist ähm, meetodit, nii et mina sooviksin teada, et kui kui me tulevikus jällegi probleemide sees seisame, et kuidas teie kavatsete äh, parlamendiga suhteid äh, ja koostööd edasi teha, sellepärast et me oleme ju näinud siin erinevaid fonde ja mehhanisme välja töötatamas ja me oleme näinud, et paljud valitud meetodid meid Euroopa Liidus edasi ei vii ja mina sooviksin teada, et kuidas teie äh, valitsusvaheliste lahenduste alusel äh, soovite edasi liikuda et kas te valite, sooviksite valida mõne teise tee või kuidas teie ministritena sooviksite nende vastuoludega hakkama saada? Uh, jah, väga-väga keerulised küsimused. loomulikult, uue valuuta kasutusele võtmine võib tekitada lühiajalisi mõjusid, mis on oma äh, suuruse poolest üsna piiratud mõjuga. kui me räägime euro kasutuselevõtu positiivsest mõjust, siis Leedu parandab loomulikult oma investeerimiste kliimat, mis loomulikult tegelikult tähendab seda, et juba praegu meid nähakse investorite poolt Eurotsooni riigina esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist. kuigi ühtegi formaalset otsust ju tehtud ei ole, nii et pole mingit võimalust kui et kõik peavad selle otsuse vastu võtma, komisjon Euroopa Keskpank, ECOFIN-i ministrid, aga ka teie. või teie või see uus parlament uue äh,, juulis. aga need see investeerimiskeskkonna paranemine peaks tegelikult tooma kasu kõigile pikas perspektiivis. loomulikult on meil lühiajaline raha kokkuhoid selles, et me ei maksa öö, ähm, valuutavahetuse tasu, äh, et me maksame madalamaid intressimäärasid, et kaob ära devalveerimise risk, äh, kui me räägime investeeringute tulu, äh, tulusust ja see tuleb kohe lühiajalises perspektiivis seitsme aasta jooksul on Leedu Pank arvestanud, et see võiks tuua meile kaks miljardit litti, see annab umbes seitsesada miljonit eurot otse kasuna selle valuuta kasutusele võtmisele. muidugi tuleb siit maha võtta see, et jah, me saame kasu, aga siin tuleb maha arvesse võtta teatud kulutusi, mis meil sellega seoses tekib. näiteks IT-süsteemide parandamine ja nii edasi. niisiis on eeliseid. kuidas näevad inimesed seda, seda ma ei tea, väga lühiajalises perspektiivis. väga lühiajalised mõjud on kohe odavamad krediidid, madalamad krediidimaksed äh,, laenudele, mis võeti riik, rahvusvaluutas fikseeritud kursimääraga. see on, muudetakse nüüd Euribori peale, aga loomulikult see, kui te ei pea raha valetama, kui te lähete oma kõige lähemast, lähemate naabrite juurde Lätti, Leetu, Saksamaale, Prantsusmaale või ükskõik millisesse Eurotsooni riiki aga ma arvan, et peamised, pea-, eelised tulevad pikaajalises perspektiivis. loomulikult me peame informeerima inimesi nii, et veenda enamikke neist toetama eurot, nii nagu see toimus, nagu ma rääkisin, Eestis. seitsekümmend kaheksa protsenti Eestis on poolt ja siin ma korrigeeriksin teie sõnastust. see enamus ei ole kriiti- äh,, nad on kriitilised, mitte vastu. Nad on ettevaatlikud. Nad ei ole mitte euro vastu võtmise va äh, euro vastu või rahvusliku valuuta kaota- äh,, kasutamise poolt, aga nad tahavad teada rohkem. ja on terve hulk asju, mida nad kardavad, et äkki nad euroga seda teha ei saa. ma usun aga, et meil õnnestub neid veenda. teine, mis puudutab SRM-i, äh, valitsuste vastast äh, kokkulepet, siis ma vastaksin sellele. SRM ei ole ainult valitsuste vaheline leping. IGE on piiratud ulatusega see peab olema paigas kas või selleks, et kogu see masinavärk töötaks. aga masinavärk on SRM määrus ja see on triloogide teema nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel. ja minu jaoks on hädavajalik, et kõigis nendes aruteludes, kogu selles trialoogis oldaks hoitaks tõsist seost äh, valitsustevaheliste kokkulepetega, nii et ma arvan, et parlament on olemas ja kaasatud sellesse protsessi. aitäh, härra Klint! suur aitäh! ma pär-, mäletan päris hästi oma esimest külaskäiku Leetu kaks tuhat kuus, kui mul oli võimalik arutada professorit Vilniuse ülikooli professorite ja tudengitega euro sisse eh, toomist ja diskussioonipartnerite arvates see tunneb kohe-kohe, nii ei läinud, sest tol hetkel, kuigi kõik kriteeriumid täideti, siis inflatsiooni arengu prognoos oli mitterahuldav ja reaalsuses tuli välja, et see ei olnudki selline, nagu ta olema oleks pidanud. seda suuresti tänu energiahindadele ja küsimus täna on täpselt sama. Te olete väga-väga jõuliselt äh, sõltuv energia impordist, äh, peamiselt äh, Venemaalt. täna arutavad Euroopa Liidu välisministrid, millised võiksid olla sanktsioonid Venemaa vastu, nii et me ei tea, kas Venemaa otsustab kehtestada vastumeetmeid ja kui nii läheb, siis taas võite avastada, et olete tõsiste raskuste ees. selle suhtes, mis puudutab energia kättesaadavust ja samuti, mis puudutab hinnakujundust, nii et minu küsimus, on teil olemas ka plaan B energiaprobleemi lahendamiseks, selleks, et teie tulekut Eurotsooni ei sea viimase aja arengud ohtu. teine punkt puudutab pensioneid ja riigisektori äh, palku. Te juba viitasite sellele, et te tahate siia äh, sisse tuua mingisuguse progressiivse maksustamise järgmise kahe-kolme aasta jooksul. Te kavatsesite muuta, alandada pensionite ja palkade määra ja konstitutsiooni kohus, nii palju kui mina tean, ütles, et ei, nii ei lähe, see on konstitutsiooni vastane, ebaseaduslik või mis iganes. seda teha ei saa. jälle, minu küsimus on selline kas need täiendavad tulud, mida te loodate tekitada sellega, et te muudate maksustruktuuri, tuues sisse mingisuguse progresseeruva maksu, kas see teatud tasakaalus annab teile samasuguse sissetuleku, mis teil oleks võinud tekkida, kui teil oleks õnnestunud sisse viia seda, mis te algselt otsustasite, aitäh! Uh, aitäh, Wolf! mitte ainult ei ole meil plaan B olemas, vaid me viime seda ka väga intensiivselt ellu. nagu ma mainisin oma esialgsetes märkustes, on meil kava, plaan, kuidas saada käima töötav LNG terminal selle aasta lõpus. me töötame täiendavate energiaühind-, ühenduste kallal eh, Lääne-Euroopaga, Poola ja Rootsiga kõik need äh, ühendused, kõik need sammud ja mitmed teised sammud on suunatud just äh, sellele, et saada lahti ühe energiaallika äh, sõltuvusest, milleks täna on Gazprom ja samuti vähendada importi Venemaalt. nii et ma arvan, et lühiajalises perspektiivis meil õnnestub hakata kasutama alternatiivseid energiaallikaid alternatiivseid äh, energiatarnimise kanaleid, mis iseenesest mängib juba poliitilist rolli, pidades läbirääkimisi sellesama Gazpromiga ning äh, idast pärit tarnijatega, nii et me mõtleme selle peale, meil on olemas strateegia, mida tsiteeritakse Werneri raportis. ma arvan, et see peaks töötama. nüüd, mis puudutab sisemise devalvatsiooni teemat, mida on arutanud nii Euroopa kolleegid kui meie siin. pensionid, pensionite puhul, jah, meil tuli siin konstitutsioonikohtu otsus, et neid vastata, vähendada ei tohi ilma korrektse Ähm, kompensatsiooniga tulevikus ja meil on teisedki konstitutsioonikohtu otsused, mis avaldati nädal-kaks tagasi, kus nad ütlesid loomulikult kompensatsiooni äh, vajadus peab olema vastavuses riigi või avaliku sektori võimekusega kompenseerida. ja ma arvan, et see on meie jaoks päris hea uudis, et me saame lahendada need eh, lahtised küsimused korrektselt. ja see on see, kuidas me kavatseme edasi liikuda. vaatame, millised on võimalused järgnevatel aastatel need kompensatsiooni küsimused ära lahendada ning läheme edasi samm-sammult, pikema aja vältel ja loomulikult, kui on vajadus taoliste meetmete järgi kunagi tulevikus, tulevike, tulevikuvalitsuste jaoks, aga see on väga kaugel tulevikus ja ma loodan, et see tulevik kunagi kätte ei jõua. võib-olla keegi ei ole minuga nõus, siis meil on ka olemas mingi tava või mingisugune kogemus selle kohta, mida peetakse legaalseks, mida mitte legaalseks, sest meie kohus tegi vahet nende meetmete vahel meetodite vahel, kuidas vaheldada äh, palka, ähm, et on olemas äh, legaalsed meetmed äh, palkade vähendamiseks ja on ebaseaduslikud meetmed. proportsionaalseid vähendusi tuleb, võib teha vastavalt Leedu finantsolukorrale. see on hea uudis, mis meil nüüd meieni jõudis ja me oleme valmis taoliste probleemide lahendamiseks tulevikus aitäh ja lõpuks härra Kiigol on küsinud sõna, kui on keegi teine parlamendiliige, kes on äh, sõna soovinud, siis palun, härra Kiigol, teie. Äh, jah, kõigepealt ka minu poolt äh, suur tänu selle eest, et olete siia tulnud ja palju õnne, sellepärast et äh, see on tõesti väga hea uudis ja see on ka väga hea uudis äh, kõikidele Eurotsooni liikmetele, nimelt see on ka oluline signaal, oluline poliitiline signaal, et Eurotsoon pidevalt laieneb ja see, me ei tohi seda signaali alahinnata, suur tänu selle hea uudise eest ja need mõningad mured, mida siin väljendatud on, on tegelikult liialdatud sellepärast, et te ju, juba kasutatakse ERM kahte eh, rahasüsteemi vahetuskursi mehhanismi ja te olete tegelikult juba osa, osa Eurotsoonist, nii et te ei kaota mitte midagi. ja seetõttu kõik need ärevad hääled on pigem sümboolsed ja liialdatud ja seetõttu ma usun, et ka teil ähm, avalik arvamus äh, lõpuks muutub, kui te oleksite Saksa, sakslastelt küsinud sama küsimust, siis suurem osa oleks ka olnud euro vastu, nüüd aga on suurem osa euro poolt. see isegi rahustab neid, ma ütleksin, suur tänu kõigepealt teile sellest ja mul oleks üks lühike küsimus, te ütlesite, et te liitute ka ühise pangandusjärelevalve mehhanismiga ja te ütlesite, et teil juba oli see äh, kava niikuinii olemas ja ka fiskaalpaktiga te tegelete, aga mis saab äh, finantstehingu maksust? Äh, sellepärast, et sellega tegelevad suurem osa euroriikidest ja mul oleks hea meel, kui te ka siin tõhustatud koostöö vormiga läheneksite ja ma sooviksin teada, milline on teie seisukoht äh, et kas te soovite ka seda teed Eurotsooni poole äh, lähenemisel järgida? aitäh, Sven! aitäh nende lahkete sõnade eest, loomulikult me mõistame, et me oleme juba Eurotsoonis, mitu aastat juba, aastast kaks tuhat kaks. ja meil on loomulikult head kogemust selle kohta, kuidas käituda rasketel aegadel ja me näeme, mis on ohtlik headel aegadel, ma arvan, et ka see on väga hea õppetund meie jaoks, see oli meie jaoks hea õppetund. ja loodame, et oleme selle hästi ära õppinud. mis puudutab FTT-d, siis meil ei ole veel ametlikku seisukoha muutust. meil ei olnud ametlikku avaldust, ametlikku taotlust me ei teinud selleks, et liituda tugevama koostööga ma arvan, et eelseisvatel kuudel see FTT küsimus jõuab arutusele ECOFIN-i koosolekutel, ma nägin seda ähm, Kreeka eesistumise kavades, ma arvan, see tuleb arutlusele maikuus. vaatame seda, milline on olnud saavutatud progress selles teemas. nii palju, kui mina tean, on progress olnud äärmiselt aeglane ning arvan, et me kõik peame mõtlema selle peale, kuidas edasi liikuda. aga mingisugust ametlikku otsust veel Leedu valitsuselt ei ole. Okay, so finally I will give the... ja lõpetuseks härra Langen saab veel sõna. veel üks äh, väike küsimus, härra Kiigold andis mulle inspiratsiooni selleks, kui ta ütles, et, äh, et äh, saaksite seal kaasa lüüa, sellepärast et üheksateistkümnenda liikmega Ähm, äh, liituvad ka EKP haldusnõukogu äh, reeglid ja me oleme vastavat arutelu juba parlamendis pidanud, äh, minu raportis seda ei käsitleta, aga finantsministrile soovisin küsida, et, et et kas teil on juba arutatud seda küsimust, sellepärast et liikmete arvu ju vähendatakse ja viiel suuremal on ainult neli hääleõigust ja väiksematel veel vähem hääleõigusi, nii et nad alati ei saagi hääletada, nii et äh, Äh, kas teil on, et äh, me teame ka, et me ei tea täpselt, kuidas see rütm ka muutub, et kas iga kuu on erinev või mida seal täpselt muutuma hakkab? jah, annaksin sõna kõigepealt panganõukogu esimehele. jah, aitäh meil on väga olulised äh, põhimõtted, äh, mis siiani on hästi toiminud ja mis ka tõenäoliselt äh, tulevikus hästi toimivad. me saame ainult oodata seda, et otsus meie liitumise kohta võetakse vastu vastavalt meie edusammudele majanduse valdkonnas ning nii palju kui mina tean, enamus otsuseid loodetavasti võetakse ikkagi konsensuse alusel vastu, nagu neid tavaliselt. suur aitäh, härra minister! jah, mul on võib-olla kakskümmend sekundit ainult selle tegemiseks, aga suur aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, meie esindajad Euroopas tegemist on kõige kõrgema esindusorganiga Euroopas, nii et äh, teie poliitiline toetus meie jaoks on väga oluline, teie isiklik toetus, kuid samuti väga oluline äh, on teie poliitiline toetus meie liitumisele ja väga oluline on, et see toetus läheks edasi ka järgmisse parlamenti juulis vististi peab hääletatama selle küsimuse üle ja väga keerukas tõesti küsimus, sellepärast et esimest korda juhtub niimoodi, et üks parlament arutab ja teine parlament otsustab. aga me üritame anda endast parima. selleks, et uue parlamendi liikmed ka hääletaksid täie teadmise juures ja olles veendunud, et kõik läheb hästi ning et, et mm, hääletatakse üheksateistkümnenda uue ning äh, usaldusväärse partnerite poolt. suur aitäh ja loodan teie poliitilisele toetusele. suur aitäh, lugupeetud minister, lugupeetud äh, panganõukogu esimees ning äh, nüüd teeme mõnesekundise pausi, enne kui läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. we move on. Mr. Langen, you are leaving? Werner, Werner. Ah, you want to say? liigume edasi, jah, Werner me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde number neli ja tegemist on siis euro võimaliku kasutuselevõtuga Leedus ning raportööriks on härra Langen. Werner, palun. okei okay, äh,, eh, eh. aitäh. aitäh, esimees. meil on siis võimalus eh, rahandusministriga ja Keskpanga nõukogu esimehega paljusid küsimusi arutada ja nüüd minu raport on juba mõnda aega valmis ja see on olemas nüüd ka erinevates keelte versioonides, kolmandal märtsil sai ta ametlikult lõplikult valmis ja selles raporti projektis on kirjas kõige olulisemad punktid, mida me ka praegu arutasime ja, ja sinna tuleb välja ka väga selge jah ähm, liitumisele, aga meil on mõningaid äh, tähtelisi probleeme ja andmete probleeme sellepärast et arvatavasti alles maikuus tulevad lõplikud andmed ja enne seda me ei saa lõplikku hinnangut äh, ette võtta ning praeguste andmete alusel äh, ja sellel toimus ka juba kahepoolne arutelu koos nende mõlema härraga, keda me alles, kellega me alles asja arutasime, nimelt äh, siis majandusareng stabiliseerub ka edaspidi ja ei ole põhjust kahelda, et talveprognoosid ähm, äh, te, ähm, alu-, talveprognooside alust ei oleks äh, kevadel, nii et meie leiame, et Leedu teel euroga liitumisele teeb veelgi edusamme. aga ähm, meil tulevad valimised ja meie viimasel kohtumisel arvatavasti seitsmendal aprillil äh, me peame oma seisukoha vastu võtma ja andma selle edasi järgmisele parlamendi koosseisule ja selline on selline objektiivne raskus, äh, see tähendab äh, siis, et meil on äh, väga vähe aega muudatusettepanekute ähm, esitamiseks, sekretäriaat pakkus välja selle tähtaja sel nädalal, aga ma kuulsin, et suurem osa on nõus sellega, mis vastab ka fraktsioonide ähm, seisukohale, et toetada Leedu liitumist euroga, aga me ei pea siin ülepeakaela tormama, vaid minu ettepanek on, et selle raporti projekti alusel me kaasame siia ka muudatusettepanekud. kas meil on vaja ka äh, variraportööride kohtumist, seda me veel näeme, nii et me ehk jõuame veel enne valimisi need asjad veel ära korraldada. aga paar lühikest märkust siis selle raporti kohta, sissejuhatus seda sissejuhatust toetavad ka esialgsed ähm, andmed, nii et praegu lähenemiskriteeriumitele on, on ka, lähenemiskriteeriumid on täidetud ja ka IMF-i raport oli väga positiivne, vägagi positiivne, seal oli ka väga positiivseid andmeid Leedu kohta, nii et ka IMF toetab nende andmete alusel äh, Leeduga liitumist, ta ei sea siin mingit kõhklust, Leedul on väga madal äh, inflatsioonimäär ja ta on ka selge majanduskasv, tööpuudus on vähenenud ja vahetuskurss äh, liti ja euro vahel ähm, see pinge on kadunud ja alates kaks tuhat kaks on lit-, Äh, seotud ka euroga, Maastrichti kriteeriumid on täidetud, äh, mingeid makromajanduslikke tasakaalustamatusi tuvastada ei ole, Leedu parlament on ka juba mitmeid õigusakte muutnud ja mõned on veel ka juba arutelul ja ka nõukogu esimees rääkis äh, siin, millised õigusaktid praegu arutelul on, see on seotud ka europraktilise ähm, Euroliit, mis liitumise praktilise poolega ning ähm, suur energiasõltuvus, seda me oleme ka juba arutanud, samuti eelarve puudujääk. ja siin räägiti ka energiasõltuvuse vähendamisest, energiatõhususe suurendamisest ja punktis kaksteist oleme tähelepanu juhtinud sellele, et ähm, et komisjon avaldab kahetsust, et et mitte ainult Ignalina, vaid ka veel üks ähm, tuumajaam kahe reaktoriga on teeme komisjoneeritud mõlemal üle tuhande megavati ähm, ähm, võimekuse, kaks tuhat kuus dekomisjonärite äh, esimene, kaks tuhat üheksa teine, mina käisin ka Leedul äh, siis äh, kohal ja roheliste esindaja oli ka seal kohal ja ma väga elevalt mäletan vene inseneri sõnu, kes peaaegu hakkas nutma, sellepärast ta ütles, et Euroopa Liit on Äh, pestis kolmsada miljonit äh, eurot äh, tuumareaktori turvamisse, aga nüüd, nüüd ma pean selle kalli lapse, keda ma kolmkümmend aastat olen hooldanud ja üles nunnutanud äh, dekomisjoneerima nüüd, kus ta lõppude lõpuks ometigi eh, toimib, sellepärast et ma sooviksin lihtsalt öelda, et eh, Balti riikides selline Euroopa Liidu otsus mitte sugugi kõigil ei leidnud ehm, nõusolekut ja loomulikult ehm, see on seotud ka see on seotud loomulikult energiasõltuvuse vähendamisega Venemaast, aga seda otsust enam muuta ei saa ja seetõttu me peame eh, kriitiliselt eh, sellega arvestama ja me peame ka arvestama selle väga tõsise mõjuga eh, kogu Baltikumile. punktis viisteist meil on esialgsed andmed ära toodud, kõige viimaseid andmeid veel ei olnud ja ja äh, Leedu Keskpank on viimaste andmese kohaselt äh, kergelt alanud likviidsusmäära äh, tuvastanud ja nüüd me täna kuulsime, et likviidsusmäär on stabiilne ning kolmekümne kaheksa koma kolme protsendi asemel, mis on minu raporti projektis ära toodud, kui viimane, viimased on, on see nüüd nelikümmend üks koma kolm protsenti ja mis puudutab nüüd inimesi äh, ja avalikkuse arvamust, äh, siis me kuulsime, et inimesed on praegu tagasihoidlikult skeptilised, aga ma olen täiesti veendunud selles, et kui teavituskampaania algab ja see peaks algama kevadel Leedus ja kui inimestele, inimesed ka näevad, millised lisa milliseid lisavõimalusi euroga liitumine pakub ja siin on oluline ka vastuseis Venemaaga, Venemaale, siis ma arvan, et järgnevatel kuudel me võime näha, et inimeste vastuseis väheneb. ja viimane punkt, see puudutab suhteid Venemaaga. Leedu on teinud seda teisiti kui Eesti ja Läti. nimelt Leedus on suurem äh, vene vähemus. Leedu on äh, Venemaa, venelastele andnud äh, Leedu kodakondsuse, nii et äh, lõimumine, vene vähemuse või lõimimine Leetu on olnud parem kui Lätis ja Eestis ja seetõttu täis veendumust ma võin kinnitada, et me võime öelda jah Leedu liitumisele euroga. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Padar. Alde nimel, härra Tomosa um,. Um, I hope. jah, ma loodan ja ja ma oleksin tõesti tahtnud, et kõik liikmesriigid, kes euroga on liitunud, oleksid seda nii puhtalt teinud, nüüd me toetame seda raportit ning Leedu kiiret euroalaga liitumist. nii et härra Langen, me oleme me soovime äh, teid aidata, me oleme täiesti veendunud selles, et kõik on ordnungis. nii et me nõustume teie ettepanekuga. aitäh. rohelised, rohelised, palun. Merci euh,. Euh, nous aussi, nous härra Pesset. jah, ka meie nõustume raportööri analüüsiga, Leedu äh, tõesti on täitnud kõik nõudmised, äh, et euroalaga liituda, me avaldame tunnustust raportöörile tehtud töö eest. Äh, te olete väga hästi kirjeldanud neid jõupingutusi, mis Leedu on teinud, et lähenemiskriteeriumist kinni pidada, aga nüüd olles seda öelnud ja teid lugedes siiski meie meelest on üks probleem veel alles ja te kindlasti ka mõistate, millest räägite panite ise ka sellele rõhku oma sõnavõtus, sest tundub, et nüüd on uus kriteerium tekkinud raportit lugedes. tuumaküsimus. tuumaenergiaga peaks uuesti, tuumaenergia tootmisega peaks uuesti alustama Leedus selleks, et Leedu saaks headel alustel liituda. meie leiame muidugi, tuleb kõigepealt vaadata, kas tuumaenergia äh, Äh, peaks olema energiasõgus või mitte, aga, aga see küsimus peaks jääma täiesti kõrvale siit sellest arutelust euroalaga liitumise kohta. ja me ei tahaks loetada raportit, kus tuumaküsimusest äh, saab üks võtmetähtsusega küsimusi äh, Euroopa Parlamendi jaoks Leedu euroalaga liitumise puhul. me jah, muidugi leiame, et energiaküsimus Leedus tõstatub nagu paljudes teisteski liikmesriikides ning eh, elektrienergiasüsteemide ühendamine, eh, energiatõhususe suurendamine, elektri kokkuhoid ja nii edasi, need on kõik olulised asjad, aga nüüd, et me kasutame ära Leedu ühinemise hetke euroalaga selleks, et kutsuda üles tuumaenergia tootmise uuele alustamisele, leiame, et see on täiesti eh, sobimatu. nii et me teeme selles suunas ka muudatusettepanekuid me tahaksime palju tasakaalustamat, tasakaalustatumat lähenemist energiaküsimustest ning me tahaksime samuti, et raportis viidatakse samuti väljarändele, selle, mis puudutab tõsiselt noorsugu eelkõige. viissada tuhat noort äh, leedulast on koduriigist lahkunud viimastel aastatel, nii et jah Äh, Leedu liitumisele, aga ei sellele, et üks lisakriteerium sisse viidaks, ehk siis äh, tuumaenergia tootmise taasalustamine. suur aitäh, härra Peset, härra Padar! et paari sõnaga võib-olla siis täienduseks veel, et, et ma juba oma küsimuses ministrile enne ähm, enda positsiooni ja ma loodan ka poliitilise grupi positsiooni ütlesin ära, et me väga toetame seda raportit Äh, teiselt poolt on äh, see, et äh, mis puudutab nüüd seda energeetika küsimust, aga minister siin ka vastas, et aga Leedu tegelikult päris kõvasti pingutab alternatiivide sissetoomisel. ka seesamane LNG terminali rajamine, mida, millega nad praegu tõsiselt tegelevad, et, et Leedu tegelikult otsib, otsib ise väga aktiivselt neid võimalusi. see, mis puudutab vene vähemust Eestis, Lätis, Leedus, siis Leedu puhul on see see, et proportsionaalselt rahvastikus on see vene vähemus muidugi kõige väiksem see on see küsimus ka. tänan väga. Thank you very much and I finally give the floor back to the suur aitäh ja lõpetuseks raportöör härra Langen. roheliste kolleeg sai minust täiesti valesti aru ei raportis ega kuskil mujal ei ole kirjas, et äh, tuumaenergia oleks mingiks eelduseks, ma lihtsalt palusin teie mõistvat suhtumist äh, sellesse, et energiaküsimused ei ole sugugi mitte lihtsalt lahendatavad, sellepärast et kaks reaktorit dekomisjoneeriti, äh, mitte vähem, mitte rohkem. kui, kuidas tulevikus Leedu ja kogu Baltikum oma energiavajaduse tagab, seda nad peavad ise otsustama, sellest ei ole midagi raportis kirjas, mitte midagi, mitte sõnagi. ma ütlesin ainult seda, et sõltuvus Vene gaasitarneatest on äh, suurenenud sellest ajast peale, kui reaktorid peatati ja seetõttu me peame ka mõistvalt suhtuma äh, energiapoliitilisse olukorda kogu Baltikumis, see oli minu kommentaar. ma lihtsalt ei soovinud, et see jääks tähelepanuta, äh, et Euroopa Liit on tegelikult ka kaasa aidanud sellele keerulisele energiaolukorrale ja see, ja et see on selline oluline märkus, seetõttu on see ära toodud ka punktis kaksteist, mitte vähem, mitte rohkem. nüüd teiseks mis puudutab noori, ma just vaatasin järgi sellest äh, dokumendist Basic äh, Figures of ähm, Europe kaks tuhat neliteist, siis Leedu on kõige kõrgem määr Euroopa äh, Liidus koolilõpetajad naiste hulgas üheksakümmend neli koma viis ja meeste puhul üheksakümmend kaks protsenti, see tähendab seda, et Äh, haridustase on väga kõrge ja see on loomulikult andnud äh, noortele stiimuli äh, keerulises majanduslikus olukorras peale aastat kaks tuhat neli liikuda teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja see kindlasti kehtib ka ülejäänud Balti riikide kohta, et niipea kui majandusolukord paraneb, nii hakkavad inimesed jälle tagasi tulema, nii et ma olen veendunud, et tegu on ajutise ajutise olukorraga, mis kindlasti pikaks ajaks selliseks ei jää, nii et selles suhtes ma olen optimistlik, aitäh. jah, aitäh. kahekümnes märts on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, seitsmendal aprillil arutame neid, hääletamine EKONis seitsmendal aprillil ja täiskogu hääletamine, siis seda ei ole ette nähtud mõistetavatel põhjustel nüüd eh, leiab aset eh, härra Mosk-, eh, härra Moskovitšiga ette nähtud arvamuste vahetamine on edasi lükatud ja tänasega siis lõpetamegi. kas ei lõpeta? homme tuleme jälle kokku kell üheksa hommikul. siis arutame Horvaatia liitumist konventsiooniga ning äh, maksude küsimust. suur aitäh ja näeme homme!